riikide püüdlused romide problemaatikat lahendada ei ole toonud mitte mingit lahendust ja sellepärast äh, ma tervitan seda Euroopa Liidu algatust. suur tänu, härra Paska ja nüüd proua Sinkler. Thank you, Mr President Teil on sõna. suur tänu, president. ma jälestan igasugust diskrimineerimist, aga sellist resolutsiooni ma toetada ei saa. sest see resolutsioon üritab äh, vastutuse äh, üle kanda Euroopa Liidu konteksti, kuigi minu arvates kuna liikmesriikide olukord on niivõrd erinev, siis oleks mõistlikum tegutseda selles valdkonnas liikmesriikide sees, eriti eh, kuna mingi, mõned liikmesriigid ei austa sallivust, nii nagu meie britid. näiteks EFD fraktsiooni öö, eh, öö, eh, saadik on kohtusse kaevatud, mis, mis on vastuvõetamatu me peame tagama selle, et vähemusgrupid äh, teistes liikmesriikides oleks samavõrra kaitstud kui meie kodumaal. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Van He-. Dank u voorzitter. Uh, het is natuurlijk een feit dat wie een probleem ontkent. Suur tänu. Jah, tõesti, meil on siin tegemist probleemiga, mida meil tuleb tunnistada resolutsioon romide kohta on poliitiline dokument ja tegemist on tegelikult poliitilise jamaga. meil ei ole võimalik praegusel hetkel lahendust äh, välja pakkuda, eriti siis, kui me ei tunnista seda probleemi, kõigepealt tuleb meil tunnistada, et meil on probleem. väga paljud romid ei tahagi meie ühiskonnas elada ja vastutavad tihti hästi eh, oma raske olukorra pärast, nad on ka üpris kuritegelikud. Nende väärtushinnangud on hoopis teistsugused. Nad ei ole valmis üle võtma meie Euroopa ühiskonna norme, jah, võib-olla see kõlab väga ühepoolselt, mida ma siin ütlen, aga praegusel hetkel vastu võetud resolutsioon on ka ühepoolne, küll teises mõttes ühepoolne. igal rahval peaks olema õigus ise otsustada, kuidas nende probleemidega edasi minna. suur tänu ja proua Saborska! proua Saborska, teil on sõna. proua Saborska Euh, vabandust, härra president, see on arenguraporti kohta, mida ma, ma tahan oma hääletusseletust anda. no, no, no. No. Tengo, tengo... minule on siia kirjad pandud, et te soovite romidest rääkida. no ei, selge, härra Klaas. Ja, dank u voorzitter. Dit verslag is een van die extreem suur tänu, härra president. selle raporti puhul on jällegi tegemist äärmusliku poliitilise dokumendiga ja tundub, et parlament tõesti ei saa isegi aru, mida ta siin täpselt teeb. tegemist on niinimetatud diskrimineerimisega, aga kui me viime sisse uued kvoodid ja avame rahakraanid, siis kõik probleemid kaovad. Hollandis Hollandi kogemused näitavad väga selgelt, et ühiskond lükkab tagasi eh, kõik meetmed, kui kogukond ei soovi ennast lõimida. ja see, et kuritegude register nii kõrge on, selle põhjuseks on see, et nende inimeste väärtushinnangud on hoopis teistsugused kui meie omad igal liikmesriigil on õigus äh, isikuid enda territooriumilt kõrvaldada, juhul kui nad pole valmis no normidest kinni pidama ja on kuritegelikud. nüüd äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve prioriteedid. proua Mikulinini. suur tänu mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja seda mitmel põhjusel, aga peamiselt seetõttu, et ma tunnen muret noorte tööpuuduse üle. praegusel hetkel tähendab raske majandusolukord mitmes äh, liikmesriigis seda, et me peaksime eriti keskenduma noorte tööhõivele, sest see on investeering tulevikku. praegused majandust suundumused näitavad, et noored inimesed soovivad rohkem edasist haridust, äh, selle asemel, et töö, tööd otsida. seetõttu me arvame, et tuleks äh, paika panna meetmed, millega seotakse haridus ja äh, töökohad pro-, Euroopa programmid on väga olulised, ma mainiksin siinkohal Erasmus ühte ja teisi. minu arvates peaks need prioriteedid olema meie edasise õigusloome aluseks, suur tänu. Van Hekke järgmisena. Eh, jah, veel kord, suur tänu, härra president. ma hääletasin selle raporti vastu, kuna ma ei ole üleüldse nõus nende prioriteetidega, mida parlament on paika pannud, nimelt rändepoliitika harmoniseerimine. ma ei saa täpselt aru, mida te selle all mõtlete. liikmesriikide pädevuses on ju see öö, küsimus ja sellepärast see ei saaks olla prioriteet. aga ma hääletasin põhiliselt selle raporti vastu sellepärast, et on täiesti selge, et parlament ei soovi, et Euroopa kui selline maha lammutataks. me ei taha, et kõik need agentuurid, mis siin kavas on, ka luuakse, need on täiesti mõttetu, nad on üleliigsed. parlament soovib aga siin saada veelgi rohkem detsentraliseeritud agentuure. agentuure on meil liiga palju ja need tuleks, nende töö tuleks lõpetada, enne kui me hakkame uusi looma. mõtlen siin regioonide komiteele, mõtlen siin põhiõiguste agentuurile, võrdse, soolise võrdõiguslikkuse agentuurile ja nii edasi. kas neid tõesti on kõiki vaja? järgmisena kahe tuhande ühenda aasta eh, eelarvesuunised ka ülejäänud jaod. suur tänu, president. see hääletus andis meile instrumendi me räägime ju kahe tuhande üheteistkümnenda aasta proua Trüüpeli raportist suunised kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveks teised osad. Yes. I had, I had my, my name down for mina olin ennast kirja pannud hääletusselgituseks euroala eelarve puhul. minu nimi on Joe Higgins. jah, te olete seal täiesti olemas. ja teie nimi ka kutsutakse välja härra Monsignor. erakordsetel aegadel, nagu meil praegugi on, on tarvis ka erakordseid meetmeid. järgmise aasta eelarvet ei saa koostada nii, nagu ajad oleks tavalised. majanduskriis kahjuks ei ole veel möödas ja seda tuleb ka arvesse võtta. minu fraktsioon ja mina isegi hääletasime nende eelarvesuuniste poolt, aga tulevikus peame me olema poliitiliselt vastutustundlikumad ja võtma vastu ka olulisemaid otsuseid, näiteks reformima ühenduse eelarvet. seeläbi on võimalik eelarvet muuta, kaitsta siseturgu inflatsiooni vastu, kaitsta paremini meie peresid, need peavad olema meie eesmärgid, muidu on oht, et liikmesriigid käituvad järjest konservatiivsemalt. me peame olema rohkem eurooplased, vähem rahvuslikud ja meil on tarvis tugevamat Euroopa poliitikat, suur tänu. härra Hännan. võite viskuda areenile, suur tänu, härra Vidal Quadras ning äh, väga hea meel on teid näha ja selle presidendi toolil president Mark Twain ütles, et kui on olemas ainult haamer, siis kõik teised asjad näevad, näivad välja naeltena. Euroopa Liit kulutab väga hästi teiste inimeste raha. Milton Friedman vist ütles, et maailmas on kahte tüüpi raha, minu raha ja teiste inimeste raha. ja enda rahaga ollakse palju ettevaatlikum. ja see selgitab seda, mis toimub praegu Euroopas. kõik liikmesriigid üritavad eelarveid vähendada. Kreekas on eelarvet vähendatud umbes kümme protsenti, Iirimaal umbes seitse protsenti ja Saksamaa ürit-, üritab tõsta pensionile mineku aega ja nii edasi. aga meie Euroopa Liidu eelarve suureneb öö, endiselt, miks? sest Euroopa Liidus ei ole mingisugust sidet öö, maksustamise ja esindatuse vahel ja seetõttu öö, ei saa, maksumaksjad ka, ei ole ka maksumaksjad siin esindatud. härra president, liigsed kulutused inimeste, valitsuste ja korporatsioonide poolt põhjustasid selle kriisi. kui me annaksime pigem raha tagasi maksukärbetena inimestele, siis liiguks meie majandus palju kiiremini edasi. ja järgmisena põllumajandustoodete kvaliteet. härra Kalinovski señor kalinowski no. teda pole siin järgmisena saab sõna härra mikolasik suur tänu president kolleegid euroopa põllumajandustooted on väga kõrge kvaliteediga, see peaks tähendama, et nad ole, peaksid olema ka maailmaturul konkurentsivõimelisemad. Euroopa kodanikud ja tarbijad peaksid olema teadlikud sellest kvaliteedist. tooted ei vasta mitte ainult kõige karmimatele kvaliteet- ja veterinaarnormidele, nad austavad ka loomade õigusi nende tootmisel austatakse ka loomade õigusi ja äh, bioloogilist mitmekesisust, seetõttu toetame me Euroopa logot äh, kvaliteettoodetele. see, selle läbi saab tunnustada Euroopa talunike äh, tööd ja kaitsta nende intellektuaalomandi õigust ülemaailmsel turul. see, et kui Euroopa, kui Euroopa Liit soovib äh, aga toodete kvaliteeti tagada tuleb eriti aidata kaasa väiketalude moderniseerimisele regioonides. proua Orku näite, palun. suur tänu, president, mina hääletasin selle dokumendi poolt, sest minu arvates on mahepõllundus, puhas põllundus meie tulevik, me peaksime seda toetama ja me peaksime toetama, kaitsma ka inimeste huve, toetades puhtaid tooteid nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides. teisalt, kui me soovime edendada mahepõllundust, ei peaks me kiirustama GMO-de legaliseerimisega. mõningad riigid on tulnud väga heade näidetega välja, näiteks nad piiravad GMO-de levikut me peaksime siin tegema selget vahet GMO-de ja loodussõbralike toodete vahel. tarbijatele peaks jagama igasugust, kõikvõimalikku olulist infot GMO-de kohta ja nende mõjude kohta inimtervisele ja loodusele. midagi ei tohi varjata, seeläbi saab tagada korraliku toiduainete turu. suur tänu. Antoni Otsin järgmisena. Signor Presidente per prima cosa vorrei ringraziare il collega Scottà per il lavoro suur tänu, president! kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. ma arvan, et meie äh, põllumajandustoodete alase poliitika tugevdamine on Euroopa Liidu jaoks prioriteediks, sest see on seotud ka teiste põhimõtteliste küsimustega äh, Euroopa tasemel, näiteks parem tarbijakaitse, VKE-de toetamine kultuuripärandi kaitse ja konkurentsi, talunike konkurentsivõime tagamine ja regioonide aitamine, seetõttu hääletasime selle raporti poolt. härra Rüsin, proua Rüsin järgmisena. Děkuji, vážený pane předsedající, oceňuji. suur tänu, president. ma hindan vägagi asjaolu, et raport põllumajandustoodete kvaliteedi kohta äh, räägib ka olemasolevast kvaliteedikaitsepoliitikast, ma arvan, et praegust geograafiliste indikaatorite süsteemi tuleks edasi äh, arendada, samuti päritolumärgistust. Äh, ma arvan, et tuleks austada päritolu põhimõtteid ja registreerimine peaks olema samuti lihtsam ma ei mõista, miks ajakava traditsiooniliste toodete märgistamiseks peaks olema teistsugusem äh, geograafiliste märgistuste koht- äh, äh,, puhul. komisjon sageli ei mõista äh, erinevates geograafilistes piirkondades toodetud toodete eripärasid. peab olema paika pandud turvameetmed selle vastu, et komisjon pommitab äh, avalduse esitajaid lisaküsimustega. proua Toots. Uh, härra president, suur tänu, samuti tahaksin tänada raportööri mina räägiksin spetsiifiliselt muudatusettepanekust neli, kus soovitakse maksimummäära informatsiooni äh, saadavale tegemist tarbijatele, samuti räägitakse märg-, toodete märgistamise kohustuslikust õigustikust. minu arvates oleme me siin natukene piiravad. see info jagamine võiks olla rohkem äh, vabatahtlikul, vabatahtlik näiteks Põhja-Iirimaal sõltume me vägagi Euroopa ja Inglismaa turgudest meil aga on tänu sellele raportile võib-olla raskem teatud tooteid müüa teistel turgudel, seega on oluline, et uus märgistussüsteem ei paneks paika uusi tõkkeid äh, liikmesriikide vahelisele kaubandusele. muudatusettepanek neli on küll natukene äh, keerukas, aga ma mõistan, kui oluline on see raport üldiselt ja ma mõistan, kui oluline on äh, et see, et meie tooted oleks kõr-, kõrgekvaliteedilised ja ohutud presidente con questo voto ci siamo dati uno strumento per la tutela dei consumatori. suur tänu. me tänu sellele hääletusele viisime sisse hea meetme tarbija kaitseks ja kvaliteetsete põllumajandustoodete tagamiseks. otse loomulikult on meil vaja erinevaid põllumajandustooteid äh, ja nende korralikku sildistamist. sildil peaks kirjas olema ka päritolumaa, kuid seda ainult siis, kui kõik, kogu toode on toodetud ühes liikmesriigis. väga tähtis on ka töötlemisviis me näitasime, et Euroopa Parlament põllumajandustoodete puhul võitleb alati kvaliteedi eest ja selle eest, et tarbijatel oleks võimalikult palju informatsiooni. me tegime tõesti hästi tööd ja tänan kõiki kolleege. suur tänu, härra Kamal! suur tänu, president! põhimõtteliselt ei ole ma kvaliteedilogode vastu, selliseid äh, kvaliteedilogosid on mitmes valdkonnas juba olemas, aga seda ei tohiks kasutada vabandusena äh, pärssida, pärssimaks tarbijate valikut me ei tohiks paika panna erinevaid piiranguid ja me ei tohiks äh, vähemaid äh, päris standarditel mittevastavaid tooteid lihtsalt minema visata, nagu toimub praegu kolmekümne protsendiga meie toodetest. samuti peame, äh, ei tohi me visata, hüljata kolmandate riikide talunikke, kes on langenud vaesusesse ilmselgelt kvaliteedi äh, märgistuse ja teiste žestide asemel peaksime me pigem usaldama tarbijaid, turgusid ja meie inimesi, suur tänu. suur tänu, härra Kamal, järgmisena. majanduskriisi mõjud äh, arengumaadele, härra Mikulašik. Gracias, señor presidente hlasoval som proti eh, tejto správe pretože suur tänu ma hääletasin selle raporti vastu sest nagu sageli on ka see omaalgatuslik raport selline mis läbi Euroopa surub äh, teistele riikidele oma niinimetatud seksuaal- ja reproduktiivõigusi peale WTO andmetel öö, tähendab see ka abordi tunnustamist pereplaneerimismeetodega. inimõigus on püha ja seetõttu ma seda raportit toetada ei saa. teisalt oli sinna sisse kirjutatud päris mitmeid häid mõtteid, mis saaks aidata arengumaade inimesi. sajad miljonid inimesed arengumaades peavad hakkama saada, saama kõrgemate järjest tõusvate toiduainete hindadega ja seetõttu on neil üsna keeruline ellu jääda. kolmkümmend kuni viiskümmend tuhat inimest sureb äh, Sahara taguses Aafrikas tänu sellele rohkem. suur tänu, härra Higins! suur tänu, mina hääletasin selle raporti poolt raporti poolt, mis räägib majanduskriisi mõjudest vaesematele riikidele maailmas. kuigi siin ja raportisse pole sisse kirjutatud piisavalt radikaalseid lahendusi, aitamaks arengumaid, aga ma olen äh, nõus paljugagi, mis siia sisse on kirjutatud. vaesed inimesed ja vaesed riigid maailmas ka kannatavad eriti praeguse majanduskriisi tõttu. me peame andma kõikvõimalikku abi nendele riikidele. aga Euroopa Liidu kaubanduslepingud vaesemate riikidega ei soosi piisavalt vaesemaid riike. kõige rohkem saavad kasu nendest lepingutest Euroopa ettevõtted, väiketalunikud, väiketootjad ja töölised kannatavad kõige rohkem, niisiis meil on tarvis äh, nende riikide osas veel paljugi teha um,. president, president, mina hääletasin selle raporti lõike seitse vastu ja mind häiris see, et jällegi kasutab meie parlament sellist raportit ära äh, selleks, et äh, rääkida abordiõigusest ja ja ühendatakse seksuaal- ja reproduktiivne tervis äh, rahva tervisega nendes arengumaades. meis, meie asi ei ole öelda, kas abordi, äh, äh, abort on õigus või mitte, see on liikmesriikide asi. minu valijad Põhja-Iirimaal usuvad endiselt veendunult sündimata lapse õigustesse. härra von Hecke. opnieuw zeer hartelijk dank, voorzitter veel kord suur tänu, härra president, et sõna andsite. Euroopa Parlamendis peaksime me ka tõsiselt vaatama, millised on meie ettepanekud. meil on vaja poliitikat, mis lahendab probleeme, mitte neid ei muuda veelgi hullemaks. meil on tõsiseltvõetavaid uuringuid, mis ütlevad, et automaatselt antav arenguabi takistab majandusreforme arenguriikides ja niimoodi ei ole võimalik arenguriikides tagada majanduskasvu. kuid meil siin parlamendis äh, on ikka ja jälle lauldud seda laulu, et Aafrika riikidel on vaja rohkem arenguabi ja et see aitab neid. kuid äh, selle arenguabi kasus pole meil mitte ühtegi tunnistust tuleb tõdeda, et paljud Aafrika riigid on vaesemad kui pärast seda, kui koloniaaljõud sealt lahkusid. siin raportis on ka kirjas, et ajude äravool on üks väga suur probleem ja nõrgestab neid riike, kuid miks me võitleme siis poliitika eest, mis muudab probleemid veelgi hullemaks. suur tänu ja proua Zaborska uh,! Äh, suur tänu, president. ma ei mõista, miks reproduktiivne tervis on jällegi sisse kirjutatud raportisse, kus räägitakse maailma üle, ülemaailmse majanduskriisi mõjudest kõige vaesematele riikidele. on olemas organisatsioone, mis toetavad aborti kui pereplaneerimise osa Euroopas sunnitakse maksumaksjaid, kes on abordi vastu, toetama sellist tava. arengumaad elavad endiselt vaeses, vaesuses vaatamata sellele, et, et Euroopa Liit üritab vägagi sekkuda pereplaneerimisse. see ei aita vaesust välja juurida ja ma arvan, et lähimuspõhimõtet tuleb austada ka meie suhetes arengumaadega, seetõttu hääletasin ma lõike seitse vastu. härra Hännen. suur tänu, president. oli ennustatav, võib-olla ka vältimatu, et Euroopa Liit kasutab Kreeka kriisi ära selleks, et minna edasi oma eelarvepoliitika harmoniseerimisplaanidega me näeme siin plaane euroopaliseks maksustamiseks, Euroopa, Euroopa Valuutafondi eh, loomiseks, et meie valijad ei peaks kinni maksma majanduskriisi. härra Van Rompuy aga on tegelikult ühel meelel eh, Briti skeptikutega, kes ütlevad, et ei saa eh, luua rahaliitu ilma eelarveliiduta. Keynes arvatavasti ütles, et valuuta Äh, kontrollib tegelikult riigi majandust, see on arvatavasti ainuke kord, kui ma tsiteerin Keinsi siin. isegi äh, äh, piiblis Matteuse evangeeliumis öeldakse, et küsitakse, kas on õige maksta makse Roomale, öeldakse, küsitakse seda Jeesuselt, et, et Caesarile tuleb anda see, mis on Caesari oma ja Jumalale see, mis on, kuulub Jumalale. igatahes praegusel äh, äh, praegusel hetkel rikume me, äh, ka-, kaotame me kõige see peamise sü-, sümboli iseseisvuseks, see on oma valuuta jumal tänatud, et britid jätsid oma valuuta alles. Eh, härra Kamal, teil on uh, suur tänu, president. kui nüüd lugeda seda raportit, siis võib näha seal mitmeid vanu väsinud fraase selle kohta, kuidas arengumaad kannatavad majanduskriisi tõttu. ja ilmselgelt on olemas inimesi, kes nendes riikides kannatavad majanduskriisi tõttu, aga need ei pruugi olla needsamad inimesed, keda me soovime aidata, sageli on, kuuluvad need inimesed valitsustesse, kes kardavad, et äh, abirahasid kärbitakse ja kui abirahasid kärbitakse, on korruptiivseid valitsusi raskem võimul hoida. kui ma käisin eelmisel aastal Aafrikas ja rääkisin paljude paremtsentristlike poliitikutega, kurtsid nad, et tegelikult abirahad hoiavad korruptiivseid valitsusi võimul ja seeläbi on ka raskem äh, parandada majanduse juhtimist nendes riikides. aga vaatame, mida me oleme siin ette pakkunud. me räägime rohkematest investeeringutest arengumaadesse me ju nõustume sellega kõik, aga nüüd siin kojas räägime me äh, alternatiivinvesteerimisdirektiivist, mis vähendaks investeeringuid kolmandatesse riikidesse. me räägime siin kolmandate riikide talunikest, aga isegi tänases eelarves hääletame me rohkem rahasid ühisele põllumajanduspoliitikale, mis nii palju kahjustab äh, talunike heaolu kolmandates riikides. me peaksime tegelema tõeliste probleemidega nendes, nende riikide puhul, ehk siis halvad valitsused ja Euroopa protektsionism. suur tänu! härra Kastler härra president, kallid kolleegid, mina hääletasin selle raporti vastu kahel põhjusel. esiteks häiris mind, et Euroopa üha rohkem arengupoliitikas äh, käitub kastekannu meetodiga ehk et lihtsalt kastetakse igale poole, kus võimalik. peale selle on minu arvates väga õudne see, et me tegeleme siin kultuuriimperialismiga, me ütleme teise ja kolmanda maailma riikidele, kuidas nemad oma peresid peaksid planeerima. abort ei ole mingi lahendus ja mul on väga kahju, et osa sellest kojast äh, peidab abordi mõiste reproduktiivse tervise taha sest äh, tegelikult on meil siiski tegemist sündimata elude tapmisega ja ma loodan, et tulevikus me igas resolutsioonis, igas omaalgatuslikus raportis ei hakkaks kasutama neid ilukirjanduslikke sõnu selleks, et peita õudsaid asju ähm, nende taha. härra Tiiva. suur tänu, president. mina hääletasin selle raporti vastu, sest see on rumal raport, see on, ei ole oluline raport kõik varad kõikidel börssidel New Yorgis, Londonis ja Tokyos ja nii edasi moodustavad umbes kuus triljonit dollarit. kui kaasata sinna kõik ebaseaduslikud varad, näite- ja ka slummid, mis ei kuulu ametlikku majandusse kolmandates riikides, moodustab see kokku seitse triljonit arengumaades on õiguslikest struktuuridest väljaspool kohutav hulk äh, varasid. seal on palju miljoneid väikeettevõtteid, mida võib tee ääres näha, mis ei kuulu ametlikku majandusse. kui nüüd küsida, kui palju tuleb arengumaadest välja raha igal aastal, siis see on kaheksasada miljardit dollarit, mis siseneb meie rahandussüsteemidesse. miks me ei hoia seda kapitali nendes riikides, e-, et need riigid ise muutuksid rikkamaks? selle asemel hääletame me siin Tobini maksu üle, et isegi veel nõrgestatumad lääne, et veel nõrgestataks finantsinstitutsioone läänes ja anna, annaksime raha üle äh, inimestele, kes arvatavasti kavatsevad selle nii või naa ära varastada. härra Kelly. suur tänu, president nagu äh, teisedki siin, olin ka mina lõike seitsmele, lõikele seitse vastu. nagu terve meie delegatsioon. nagu juba öeldud, reproduktiivse tervisest rääkimine on, on tegel-, tähendab tegelikult abordi toetamist. sellist punkti aga ei tohiks sisse tuua majanduskriisist rääkivasse raportisse, nagu teisedki kõnelejad, olime me sellele vastu ja hääletasime ka selle lõigu vastu. suur tänu! nüüd Šikluna raporti kohta härra Messerschmidt. suur tänu, härra president. meie, Taani konservatiivid oleme selle raporti vastu, kuid ma tahaksin rääkida siin mitmestki mõttest, mis on siin kirjas, näiteks punkt kakskümmend seitse, kus öeldakse, et majanduspoliitikaid soovitakse harmoniseerida. mina olen otse loomulikult selle äh, sõnastuse vastu, kuid ma tahaksin tänada raportööri tema aususe eest, ehk et euro on konstruktsioon, mis loodi selleks, et suuremaid, et saada suuremaid hoobasid Euroopas enda kätte, ehk et tööturg, tööhõive, tööturustruktuur saaksid lihtsalt läbi kukkuda Frankfurdi majandusteadlased äh, kirjutavad nüüd Kreeka poliitikutele ette, milline peaks olema nende eelarvepoliitika. varsti järgnevad sellele Portugal, Hispaania, Itaalia. see näitab väga hästi, miks Taani ei soovi euroga liituda, meie tahame ise otsustada, milline on meie majanduspoliitika. see on Taani valijate jaoks väga tähti ja Frankfurdi pankuritel ei tohiks olla siin midagi kaasa öelda. ja järgmine istung algab seitsmendal aprillil, kolmapäeval kell neliteist kolmkümmend ning tegu on eriistungiga, et üle vaadata Euroopa Liidu